viimase päevakorrapunkti juurde täna õhtul. selleks on kolleeg Saieri raport, see puudutab seadusandlike volituste delegeerimist ja komisjoni rakendamisvolituste täitmist. kõigepealt saabki sõna raportöör, palun, neli minutit. szépen elnök úr, ez a parlament rengeteg olyan jelentést fogad el. suur tänu, lugupeetud juhataja Euroopa Parlament võtab vastu erinevaid algatusraporteid, erinevaid raporteid, mida mitte keegi hiljem pärast ei loe. Need jäävad, vajuvad teadmatusse ja isegi autorid ei tegele sellega ennem, enam. loodetavasti see raport on teistsugune, mitte sellepärast, et tegemist on suurepärase raportiga, mille koostasin mina isiklikult vaid äh, sellepärast, et see on äh, omamoodi käsiraamat. omamoodi käsiraamat, mis peaks aitama neid kolleege, kes teevad koostööd teiste institutsioonidega, nõukoguga, komisjoniga, näiteks äh, erinevatel kolmepoolsetel läbirääkimistel. Lissaboni leping tõi sisse uue normi, mis toob kontrolli Euroopa Komisjoni üle. Euroopa Parlament sai selle uue normiga samad õigused nagu nõukogul, teostamaks järelevalvet Euroopa Komisjoni tegevuse üle. meil on olnud delegeeritud aktid, rakendusaktid ja meie Euroopa Parlament peab neid vahendeid kasutama kui Euroopa Parlament võtab vastu seadusandlikke raporteid, siis parlamendiliikmed mõjutavad valdkondi, kuhu pädevused, kus pädevused on delegeeritud näiteks Euroopa Komisjonile. aga praegu on olukord teistsugune. mis puudutab delegeeritud akte, siis parlament ei ole parlament võib võtta tagasi komisjonilt delegeerimise, kui õigusloomeline tegevus ei ole parlamendile meeltmööda. kõik üksikasjad ei ole aluslepingus paika pandud, meie peame ise otsustama, millised pädevused me anname komisjonile ja milliste pädevustega me tahame ise tööd teha. Lissaboni leping jõustus juba pikka aega tagasi, aga äh, seda, see praktikas ei ole see veel lõplikult rakendumist leidnud. kolleegid, kes teevad koostööd nõukoguga, kes osalevad kolmepoolsetes läbirääkimistes, leiavad, et äh, paistab, et nõukogu on äh, parlamendile täiendavate pädevuste andmist äh, kahetsenud, on kahetsenud parlamendile täiendava kontrollivõimaluse andmist me tahaksime, et ka nõukogu seda protsessi kinnitaks omalt poolt ning et me kasutaksime neid võimalusi luues häid tavad, mis muudavad kokkulepete saavutamise institutsioonide vahel kergemaks. nii et, kallid kolleegid, tegemist on suunistega kolleegidele. me ei saa ju loobuda oma kontrolliõigusest, me peaksime oma kontrolliõigusest kinni hoidma, peaksime seda alal hoidma ja kindlasti me peaksime mõningaid olukordi väit-, vältima. kui me võtame vastu komisjoni tehtud ettepaneku, siis me ei saa vastu võtta teisi raporteid, kus samu põhimõtteid eiratakse. ja Äh, ma äh, tean muidugi väga hästi, et parlamendi järgmine ametikoosseis peab selle teemaga veel põhjalikumalt tegelema, aitäh. Läheme kohe vaba mikrofoni vooru juurde, kaks inimest on soovinud sõna saada, kõigepealt proua McInnes. Uh, suur tänu, ma tahan lihtsalt öelda, et kui asi puudutab delegeeritud delegeeritud akte, siis tegemist on tehnilise küsimusega ja praegu on koda täiesti tühi, see on erakordselt oluline teema. põllumajandust puudutab see väga-väga sügavalt ja meie ei ole selle eh, teemaga üldse lõpule jõudnud, sellepärast härra Saier, teie töö on äärmiselt oluline ja järgmisel sügisel peab igatahes eh, uus koda vaatama, mida teie tõite oma raportis välja, kuidas on võimalik saavutada poliitilisi kokkuleppeid ning siis me peame hakkama pöörama tähelepanu detailidele delegeeritud eh, mm, õigusaktide osas. asi asi on väga keeruline, põllumajanduspoliitikas on kolm-neli väga eh, rasked teemad ja ma arvan, et me märtsiga, et me märtsis ei jõua nende teemadega lõpule ja praegusel hetkel teie raport on üks kõige tähtsamaid teemasid, millega me oleme tegelenud ja täiesti tühi koda. aitäh! Right. A... suur tänu, teil on täiesti õigus, tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega, proua Pasescu. suur tänu, juhataja! delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid on eh, teema, mis ei ole siiamaani veel ehm, selge ja järgmise parlamendi koosseisu ajal on see väga oluline teema. parlamendi liikmed peavad kaitsma eh, Euroopa kodanikke, see on nende kohustus ning ei tohi leppida mitte mingisuguse mitte mingisuguste ettepanekutega, mis tulevad komisjoni poolt, mis on kodanikele kahjulikud. ning selles osas peab olema selgus, enne kui need dokumendid vastu võetakse. ma olen väga seda meelt, et tõepoolest peaks korraldama kohtumisi Euroopa Eh, parlamendiliikmete ja komisjoni liikmete vahel, enne kui võetakse vastu mingi õigusakt niisugustes valdkondades nagu kaubandus, põllumajandus ja nii edasi. suur tänu ja nüüd proua Georgieva veel arutelu lõpetuseks. suur tänu, juhataja ja aitäh härra Saierile, et te tutvustasite meile eh, oma raportit. kuigi siin saalis on vähe rahvast, ma arvan, et e, teised inimesed on ka jälginud teie mõtteid. ma ütlen komisjoni nimelt, et on väga oluline, et meil oleks ühine arusaamine e, delegeeritud õigusaktide osas. interpretatsiooni küsimused on äh, läbirääkimiste käigus kerkinud üles liiga sageli ja sellepärast me peame äh, pingutama rohkem, et me jõuaksime horisontaalsete lahendusteni. komisjon alustas möödunud aastal arutelu selleks, et me mõistaksime ühiselt paremini, mida tähendavad äh, horisontaalsed meetmed delegeeritud ja rakendusaktide näol ning me täname teid selle teema, teema tõstatamise eest e. ning te olete oma mm, raportis käsitlenud ka delikaatsed konsultatsioonide teemad ma saan öelda äh, ainult aitäh teile, et te andsite uue tõuke meile selle teema käsitlemisel ning loodetavasti me jõuame ka siis vastastikuse mõistmiseni. nii delegeeritud kui rakendusaktide osas. me vaatame väga tõsiselt eh, teie raportit ja me arvame, et see on väga heaks äh, aluseks edasisel tööl selle teemaga juhin tähelepanu ka sellele, et tuleb kohtuotsus, kus nimelt käsitletakse just vahet tegemist delegeeritud ja rakendusaktide vahel ning sellest peaks olema ka abi teemaga edasiminekul ning me jätkame ka arutelusid menetluslike küsimuste osas. selleks, et oleks eh, võimalik mingisuguseid eh, juhismaterjale välja eh, töötada, et kolm institutsiooni töötaksid käsikäes. ütlen lõpetuseks, et uus parlamendi koosseis saab kasutada teie raportit, see on heaks aluseks, et nemad saaksid kiirendada tööd ühise seisukoha leidmisel, nii et aitäh teile tehtud töö eest. suur tänu, proua Georgieva. arutelu on sellega lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist. soovin kõikidele kolleegidele e, ilusat ööd, samamoodi ka komisjonile. kui kuulujutt, et komisjon ei maga, siiski tõele ei vasta. jätkame homme hommikul.